parlamendiga nendel teemadel äh, meie aluslepingudega ette nähtud raamistikest kinni pidades. tänan, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub neljapäeval äh, kell kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on härra Eileri raport tsiviilsõjalise koostöö, tsiviilsõjalise võimete arendamise kohta ja annan nüüd sõna raportööril neljaks minutiks. proua president, proua volinik, kolleegid. Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud endale rahvusvahelisel tasandil kohustuse anda oluline panus tsiviilsõjaliste konfliktide reguleerimisel andes säärase nõusoleku, kuid ka pidades silmas Helsingis kokku lepitut, eksisteerivad siiski sageli ainult paberil. kui võtame väga konkreetselt, kui me räägime Euroopa Liidu tsiviilmissioonidest, Eulex või Europol, siis öö, terve rida liikmesriikide poolt lubatud tööjõudu tsiviiltööjõudu on jäänud saabumata, see vähendab olulisel määral Euroopa Liidu tsiviilsõjaliste jõudude rakendamise võimalusi ja seetõttu on erakordselt oluline parandada koordinatsiooni niisuguste kodanikukaitsejõudude rakendamisel. konkreetselt Euroopa Liidu tsiviilsõjalist Mm, poliitiline suutlikkus on erakordselt oluline näitaja Euroopa Liidu usaldusväärsuse mõõtmisel. selleks, et selle eh, avalikkuse usaldusega toime tulla, on meil ol-, oluline eh, endale ette kujutada puhtempiiriliselt, mida tegelikult see kõik endast ette kujutab, seetõttu sõnastasime väliskomisjoniga terve rida ettepanekuid kõigepealt me peaksime kujundama tsiviil- ja äh, sõjalise valdkonna esindajatest võrdväärse esinduse Euroopa välisteenistuse raames. me peame tagama, et me, vajalikud töökohad oleks tõepoolest täidetud, et liikmesriikide ekspertidele pakuks tõepoolest huvi niisugustes struktuurides kaasa lüüa. Ehm, me soovime ka sõjalis- ja tsiviilpersonali adekvaatselt koolitada, me teeme ettepaneku missioonide finantseerimiseks eh, selleks, et luua nelja, artikkel nelikümmend üks alusel eh, tagavaralaod me peame tegema ka oluliselt suuremat äh, koostööd äh, sõjaliste, sõjaväeliste üksuste ja öö, äh, politsei vahel Eurosandarmeeria raames ja vormis. selleks, et me suudaksime korralduslikes küsimustes esinevad probleemid ületada me eh, nõuame Altea mehhanismi rakendamist, me nõuame nende küsimuste lahendamist, mis võimaldaksid kiirreageerimise üksuste kiireks eh, ellukutsumiseks eh, kriisi või hädaolukorras. me tegeleme ka kõikvõimalike teadus- ja tehnikat Äh, puudutavate küsimustega, sest see on erakordselt oluline, et välja töötada niisugused eeldused meie missioonide teele saatmiseks, mis vastaksid äh, tehniliselt äh, praeguse aja nõuetele, kuid me leiame, et selles valdkonnas tuleb teha ka rahvusvahelist, rahvusvahelist koostööd see tähendab tervikuna võttes ka seda, et tuleks luua üle-euroopalised Eh, transpordiõhujõud, need jõud, kes suudaksid eh, vajalikku abi toimetada võimalikult kiiresti sinna, kuhu vaja. see kõik looks eeldused, et Euroopa Liit suudaks täita need ülesanded, mida ta endale on võtnud ja mille täitmist temalt eh, tulevikus eeldatakse, selleks et Euroopa Liidu tsiviilsõjalised struktuurid oleksid tulevikus toimivad. aitäh! nüüd me läheme avatud mikrofoni juurde ja nüüd annan sõna kolleeg Segedile. suur aitäh, kallid kolleegid. Mm, on üks asi, mida tuleb täna tingimata vajame, milles me täna tingimata vajame selgust, kas me peame niisugust sõjalist tsiviilkoostööd vajalikuks. mina isiklikult olen veendunud, et tsiviilsõjaline koostöö on midagi niisugust, mida me peaksime kõigest hingest äh, edendama. meil on Ungaris toimib alates kahe tuhande seitsmendast aastast Ungari rahvuskaart. ta tegutseb äh, tihedas käsikäes äh, Ungari sõjaväega, eriti näiteks üleujutuste tingimustes. see on erakordselt väga positiivne kogemus, just see ko-, koostöö Ungari sõjajõududega. nüüd tekib loomulikult küsimus sellest, et nende tegevust aga ei tunnustatud ja rahvuskaart saateti laiali selle asemel, et tänada neid, kes panustasid tsiviilsõjalisse koostöösse see tähendab, et me peaksime äh, tulevikus looma äh, Ungari rahvuskaardi äh, ka analoogseid organisatsioone ja väljendama inimestele, kes on nõus nendes kaasa lööma, tõsist tänu, sest need on ühiskonnas lugupidamist väärivad kodanikud, aitäh! aitäh! härra Ehrenhause. aitäh! tsiviilsõjalist koostöö instrumid öö äh, instrumendid on meil ju tegelikult juba olemas, meil, me püüame juba praegu selle poole muuhulgas, mis käsitleb tagavarade ladustamist, kuid eeskätt ma leian, et selles raportis tuleks rap-, rõhutada, et äh, me tõepoolest arendaksime senisest enam välja äh, sõjalis-, äh, tsiviilkoostöö tsiviilelemente aga see, mida ma öelda tahtsin ja sellest rääkis ka juba üks kolleeg ja see on nimelt see, et Ungari Jobiku partei meil Austrias Burgenlandis korraldas oma sõjaväelise demonstratsiooni, neil olid äh, käes karabiinid ja ma leian, et niisugused demonstratsioonid on täiesti lubamatud, ma tahaksin loota, et niisugused aktsioonid ei kanna endas üle-euroopalist mõtet. aitäh, äh, aga härra Ehrenhauser, kas te aktsepteerite härra Ehrenhauseri küsimust? tahaksin kohe lühidalt vastata, see on paljas vale, see on alastiv vale. joobiku partei poolehoidjad pole kunagi teinud midagi kuritegelikku, me pole kunagi ühe seaduse vastu eksinud, see on neoliberalistlik poliitiline propaganda, mida õhutatakse meie vastu ja see on suunatud meie rahvuskaardi vastu ma väga vabandan, aga ma ei ole kunagi väitnudki, et te oleksite tegutsenud määral, mis oleks langenud karistusõiguse valdkonda. ma tahaksin lihtsalt öelda, et teie demonstratsioonid Burgenlandis on need, mille vastu mina protesteerin. no hästi. nüüd annan, lähme edasi, nüüd anname sõna Äh, komisjonile, proua Tamanaki. aitäh, proua president. ma keskendun sellele raportile sellepärast, et pean seda väga oluliseks ja tänan raportööri äh, tema panuse eest ma pean seda raportit nii oluliseks sellepärast, et siin keskendutakse tsiviilsõjalisele koostööle äh, ja minu meelest äh, on see oluline küsimus, see on ka kogu komisjoni jaoks äh, prioriteet. siin äh, räägitakse sellest, et kogu Euroopa Liit peaks võtma vastu ühtse lähenemisviisi. Euroopa välistalituse loomine väljendab samuti seda prioriteeti ning ainuüksi selle talituse kontseptsioon, selle talituse, mida kõrge esindaja on nüüd asunud ellu kutsuma, astub sammu samas suunas, nagu on äh, palutud äh, astuda selles raportis. muuhulgas äh, ka ühtsed julgeolekustruktuurid, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja seesama välistalitus me toetame täielikult tsiviilvõimekuse tugevdamist selleks, et luua sobiv tasakaal ressursside vahel vajalikud äh, modaalsused äh, vägede äh, mobiliseerimiseks on nüüd olemas ning eksperdid uurivad, mismoodi välistälitus töötada saab. me kõik teame, et enne see võimalik ei olnud. mitmed punktid selles raportis on meile südamelähedased ja me oleme nendega juba tegelikult arvestanud ja algatanud vajalikke tegevusi ennekõike tsiviilsõjaline sünergia, Euroopa Liidu lahingugruppide kasutamine, äh, väljaõpe, finantseerimine, koostöö võtmetähtsusega partneritega, kelle all pean ennekõike silmas ÜRO-d ja NATO-t. me toetame ka suhete tugevdamist Euroopa Liidu ja ÜRO vahel me oleme juba praegu äh, teinud äh, palju koostööd, kõrge esindaja kohtus ÜRO äh, peasekretäriga eelmisel laupäeval Lissabonis ning suhted Euroopa Liidu ja NATO vahel on olulised, mida näitas alles eile ka NATO tippkohtumine, mis leidis aset Lissabonis. me toetame praktiliste meetmete rakendamist tugevdamaks äh, tõelist koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel ning tagamaks äh, tagamaks äh, koostööd siis, kui vägesid kasutatakse samas, ähm, samal territooriumil. me täname Euroopa Parlamenti selle tähtsa küsimuse, täpsemalt tsiviilsõjalise koostöö käsitlemise eest, suur aitäh teile, proua president! suur aitäh ka teile, proua volinik Tamanagi. me hääletame homme. me hääletame homme ning äh, samuti jätkub meie istung osajärk äh, homme alates kella üheksast hommikul kuni kella äh, üheni ning seejärel see jätkub kell kolm pärastlõunal ja kestab keskööni ning homse osaistungjärgu päevakord on kättesaadav